May I ask you to take seat, please, let's start. kolleegid, asume kohtadele, et saaks alustada meie eurot puudutava istungiga. palun, härra Janku. aitäh! head kolleegid, head sõbrad, tere tulemast! mul on suur au koos härra Galtieriga juhatada meie algavat istungit head sõbrad, äh, meie arutelu sissejuhatuseks paar sõna. meie parlamentidevahelise konverentsi praegune istung äh, on, selle teemaks on äh, kakskümmend aastat eurot ja suundumused edasiseks. meil on hea meel, et meil on täna esindatud kõik olulised institutsioonid, meil on härra Centeno, eurorühma esindaja, härra De Windows, Euroopa Keskpanga asepresident Pierre Moscovici, majandus- ja rahandusvolinik, kes tegeleb ühtlasi maksustamise ja tolliga. Nad kõik on võtnud vastu meie kutse tänasele istungile mm, sellel väga olulisel ja poliitiliselt tundlikul teemal paar sõna logistikast, enne kui ma annan sõna meie esinejatele. räägin meie korraldusest ja rõhutan, et nagu tavaliselt üritame teha kõik meist sõltuva selleks, et nii palju kui võimalik inimesi sõna saaks. olgugi, et meie istungi aeg on piiratud. arvestades, et osavõtjaid on palju, palun pidage silmas, et pärast sissejuhatavaid sõnavõtte tõenäoliselt ei ole kõigil võimalik sõna saada. seetõttu palungi sõnasaajatel piirduda kahe, maksimum kolme minutiga. nagu tabloolt saate jälgida. arutelu arenedes võib-olla tuleb seda ajalimiiti muuta Teie laudadel on kõnesoovikaardid, millega te saate anda märku, et soovite sõna. nii et kui, kui te soovite seda teha, siis täitke kaart ja andke saali teenindajatele. ning see kehtib nii liikmesriikide parlamentide liikmetele kui ka Euroopa Parlamentide liikmed, parlamendi liikmetele. üritame Äh, jagada kõneaega järgnevalt. kõigepealt saavad sõna kaks liikmesriigi parlamendi liiget ja siis üks Euroopa Parlamendi liige ja nii edasi. nii et kui vaja, siis äh, tõenäoliselt tuleb meil see seda kord, siis äh, tuleb seda korda muuta arutelu ajal. ning nüüd lubage, ma üritan siduda meie tänase arutelu eilsega ja kutsun teid üles olema võimalikult läbipaistvad oma püüdlustes mõista seda makromajanduslikku lähenemist, mis meil praegu on, aga meil on ka uued institutsioonid, meil on uus eh, direktor, uus teekaart, uus reformikava kui igale liikmesriigile investeeringute, teadusuuringute, inimkapitali ja muus valdkonnas ja muudes valdkondades. ent eile nägime, et me räägime siseturust, ühtsest turust, aga endiselt on meil liikmesriike, kes sõlmivad kahepoolseid lepinguid, mis hinda mõjutavad. me nägime eile, et töötajate arv suureneb, aga töötatud tundide arv väheneb ja konkreetsete lepingute kvaliteet ei ole enam nii hea. märkisime eile, et meil on teatud probleeme maksupettuste ja maksude maksmisest kõrvalehoidmisega ning rahapesuga võitlemisel Euroopa tasandil ning et me kaotame sadu miljardeid eurosid selles valdkonnas. samuti märkisime eile, et oleme põrkunud raskustega pankade tagatismehhanismi loomisel ja paljud teised teemad samuti, mis mainitud said. nii et ma paluksin teil pakkuda oma ettepanekuid, teha oma märkusi sellega seoses, et oleks võimalik meil mm, paremini kaardistada see, mis on see, seda, mida on vaja reformideks Euroopa tasandil. nüüd annan sõna härra Galtierile, eh, kes võtab juhatamise üle. aitäh! tänane arutelu on ühtlasi, on ühtlasi tähtpäeva tähistamine, sest meil on euro nüüd kakskümmend aastat olnud, mis annab meile lisaks tähistamisele eh, võimaluse ka äh, analüüsida seda, mida on vaja veel teha. mul on väga hea meel, et meil on nii silmapaistvad esinejad, tänan teid kõiki ning olen kindel, et meil tuleb väga elav ja huvitav arut-, arutelu. esimesena saab sõna härra Mario Centeno, kes on Eurogrupi president Teil on kümme minutit. härra Tšenteno, palun. tere hommikust, austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ning Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Keskpanga asepresident, volinik, daamid ja härrad. mul on au täna teie ees kõnega esineda, päeval, mil me tähistame euro kahekümnendat aastapäeva ning arutame euro tulevikku teist korda osalen Euroopa Parlamentaarse Nädala üritustel. see algatus on väga tervitatav ning meie arvamuste vahetus samuti. tõhus majandus- ja rahapoliitika alane arvamusvahetus ja koordineerimine on, sõltub äh, suures osas ka teie panusest ja teie osalusest. euro, mis meil praegu on, ei sümboliseeri üksnes Euroopa identiteeti, vaid kujutab endast ka maailma suuruselt teist vääringut. ühtse vääringu toetamine meie kodanike poolt on kõrgseisus. mitte kõik viimase kahekümne aasta jooksul ei ole tulnud väga kergelt. riigivõlakriis on euro pannud proovile ning näidanud vigu meie poliitikas ja puudujääke majandus- ja rahaliidu ülesehituses. siiski, raskustega tegeledes on meil õnnestunud eurot tugevdada, neid raskusi lahendades. ühtne vääring on praegu tugev ankur, mis võimaldab meil luua töökohti ja tagada majanduskasvu. meie ülesanne on tagada, et majandus- ja rahaliit peab vastu meie ees seisvatele raskustele ja katsetele. praegu seatakse maailmas paljud konventsioonid küsimuse alla. tehnoloogia areng on muutunud eh, ettekujuteldamatult kiireks. palju on ebavõrdsust, suur on konkurents. Need probleemid, nende probleemidega kaasneb eh, veel poliitiliste riskide suurenemine ja populismi tõus. vaatamata sellele, et tööpuudus on väike ja töötamist palju, palgad tõusevad ning eh, kakskümmend kaks kvartalit järjest on majandus kasvanud tundub rahvas olevat rahulolematu. me peame endalt küsima, mispärast? me eeldaksimegi ju, et inimesed on praegu positiivselt meelestatud tuleviku suhtes, nähes majanduse koordineerimise positiivseid tulemusi, kus kõik Eurotsooni riigid kaks tuhat seitseteist kasvasid üle pooleteist protsendi majanduses ning äh, riigivõlg oli kõige väiksem mõõdetud tasemel. aga oodata me ei saa, me peame tugevdama majandusi edasi ning muut-, muutma neid äh, kaasavamaks ja vastupanuvõimelisemaks. mida tähendab kaasavus, seda on lihtne selgitada. majandus kasvab keskmiselt näitaja põhjal, aga see keskmine võib olla petlik, sest äh, kodanikud siis tule, tulujaotuse madalamates detsiilides, neid võib olla väga palju. ja kaasav majanduskasv tähendabki, et parandatakse paljude inimeste toimetulekut võrreldes vähestega. lähenemisprotsess, see ongi lähenemisprotsessi tuum. Euroopa peab kasutama täielikult ära ühtse vääringu potentsiaali. palju samme selleks on juba astet-, astutud, samme õiges suunas. me oleme alustanud Pangaliiduga ning loonud Euroopa stabiilsusmehhanismi. oleme parandanud oma poliitika koordineerimist ning võtnud vastu terve rea päris keerulisi reforme liikmesriikides. see on väga oluline stabiilsuse tagamiseks, ent sellest ei piisa. me ei ole veel teinud ära kõike, mis vaja Eurogrupp on teinud intensiivset tööd selleks, et süvendada majandus- ja rahaliitu. sellest tööst võrsus eelmisel eh, detsembril sõlmitud eh, tippkohtumise lepe. siin nähakse ühtse kriisilahendusfondi varuvariandina just Euroopa stabiilsusmehhanismi ja see on väga oluline pangaliidu lõpuleviimiseks. lepiti kokku, mis on väga oluline, ka lähenemise ja konkurentsivõime äh, rahastamisvahend Eurotsoonis ning anti ülesanne juuniks töötada välja konkreetsed ettepanekud selles plaanis. järgnevatel nädalatel ja kuudel keskendume põhiliselt, põhiliselt kolmele peamisele ülesandele. esiteks, valmistame ette Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingu muudatused. teiseks, arutame edasi mitut olulist elementi pangaliidus. tuleb tagada hoiuste tagamise süsteem ning äh, likviidsuskriisi lahendamise reeglid. ja kolmas äh, teema on Eurotsooni eelarvevahend, mis on väga oluline muudatus euro ajaloos ning äh, saab olema väga oluline euro tulevikus. detsembris otsustasid meie juhid selle vahendi luua ning seda tulenevalt sellest, et kõik mõistsid seda, et praegu on oluline puudujääk meie vääringu ülesehituses. ühine, ühisel vääringul peab olema ka ühine eelarvevahend, see tähendab, et eelarvevahend Eurotsooni ja Eurotsooni eelarvevahend täiendab neid eelarvevahendeid, mis on kättesaadavad ühispoliitika raames kõigile Euroliidu liikmesriikidele. ja me ei räägi praegu mingist Euroopa Liidu eelarvevahendite kosmeetilisest ümberkorraldamisest või mit-, mitmeaastase finantsraamistiku jaotamisest kaheks osaks, et Eurotsooni riikide ja mitte Eurotsooni riikide finantsraamistik, ei. see on Eurotsoonile suunatud eh, vahend, mis peab äh, suurendama selle väärtust, mis on oluline, mis on meil ju olemas ja ja muutma Eurotsooni liikmesuse atraktiivsemaks ja äh, veenma liikmesriike, kes ei ole veel ühinenud, ühtse vääringuga ühinema mis on protsess, milles me neid rahaliselt ja tehniliselt oleme valmis toetama. vahendi lisaväärtus tuleneb kahe eesmärgi järgimisest. Äh, lähenemine ja konkurentsivõime. ma selgitan, miks see nii on ja miks see mõistlik on. Äh, lähenemine elatustaseme osas on üks äh, eri riikides on, on üks olulisemaid lubadusi eurointegratsioonis ja eurotsooni riikide vahel on see veel eriti oluline. suured erinevused äh, või ebavõrdsus e- Eurotsooni liikmesriikide vahel võivad negatiivselt mõjutada kõiki teisi. kriisid on näidanud, et, äh, et nende mõju võib levida üle piiride. mida sarnasemad on institutsioonid ja majandustsüklid, seda tõhusam on ühtne majand-, rahapoliitika ja mida tõhusamad on ühise rahapoliitika vahendid, seda rohkem nendest on kasu sama ka konkurentsivõime osas. konkurentsivõime tagamine on väga oluline kõigile riikidele, et toime tulla probleemidega, mis tulenevad üleilmastumisest ja tehnoloogia muutusest, eriti Eurotsooni riikidele, millel ei ole oma vahetuskursi muutmise võimalusi, mis tähendab, et neil on raskem konkurentsivõimet taastada kui tavapärastel riikidel. seetõttu Eurotsooni riigid peavad äh, täitma kõrgendatud nõuded lähenemise ja konkurentsivõime vallas võrreldes riikidega, mille käsutada on oma vääring. ja siin tulebki mängu eelarvevahend. oluline küsimus, mis, millele tuleb sellega seoses vastata, on kuidas see toetab lähenemist ja konkurentsivõimet Eurotsoonis. Euroopa Liidu eelarves, eriti mitmeaastases finantsraamistikus, on ette nähtud rida vahendeid mitmete eesmärkide saavutamiseks. ning need peavad äh, täiendama seda, mis meil juba olemas on. minu hinnangul oleks mõistlik äh, toetada reforme, mis suurendavad tootlikkust ja tõhustavad ressursside kasutust kapitali ja tööjõu osas kogu Eurotsoonis. finantsstiimulid aitaksid äh, hüvitada kulusid, mis on sageli seotud struktuurireformidega, nagu näiteks tööturureformid üleilmastumisest tulenevad ning oleks mõistlik ühiselt äh, maksta juurde investeeringutele, avaliku sektori investeeringutele, see, mis suurendavad riikide majanduskasvu potentsiaali ning lõppkokkuvõttes ka Eurotsooni majanduskasvu potentsiaali. investeeringuid võiks toetada teadusarengute ja kõrghariduse, taristu ja muudes olulistes valdkonnas. siht, äh, sihttoetused aitaksid suurendada majanduse võimekust toota ja kohaneda ning muudaksid eh, iga majanduse eraldivõetuna ka vastupanuvõimelisemaks. euro, Eurotsooni eelarvevahend võib loomulikult ainult täiendada liikmesriikide meetmeid ja ei asenda liikmesriikide vastutust oma poliitikat kujundada. struktuurireformid ja investeeringutoetus vajavad jätkuvat liikmesriikide toetust ja seda, et liikmesriigid näeksid neid oma äh, tegevusena. me arutame praegu selle vahendi rahastamist praegu muretsetakse selle rahastamisallikate pärast ja ka selle vahendi mahu pärast. usun, et järgnevatel kuudel tuleb sellest väga palju juttu ka meedias, et paljud hakkavad väitma, et see vahend on liiga suur, vastuvõetamatu, teised aga, et see on liiga väike ja ei toimi. no mina selle pärast väga ei muretseks rahasumma mis konkurentsivõime ja lähenemise osas mängu pannakse, kas see, kas see mängib rolli? loomulikult mängib rolli, see, see piirab tõenäoliselt seda, mida me saame selle abil teha, aga see ei ole kõige olulisem. me peame selle vahendi panema tõhusalt toimima. me peame näitama, et see saab aidata lähenemise protsessi taas käima tõmmata ja meie konkurentsivõimet parandada ja me peame seda kohandama sedamööda, kuidas me näeme, mis, mis osas see toimib ja mis osas ei toimi. pikemas perspektiivis see vahend äh, saab olema see, milliseks me ta kujundame, aga igal juhul saab ta olema oluline. ning äh, lõpetuseks, äh, valitsemine selle vahendi äh, haldamine ei ole saanud piisavat tähelepanu. olemasolevad vahendid ei ole olnud piisavalt paindlikud selleks, et vastata Eurotsooni konkreetsetele vajadustele ning nad ei ole seotud ka Euroopa poolaasta protsessiga, mis on meie majanduse koordineerimise protsess. Eurotsooni, Eurogrupil peaks olema selge sõnaõigus selles osas, kuidas uue vahendi raha kasutatakse see on vastavalt meie juhtide suunistele, kes detsembris ütlesid selgelt, et, et siin peaks olema Eurotsooni liikmesriikide suunised ja juhised. probleemiks on praegu see institutsiooniliselt ja õiguslikult pädevalt kirja panna arvestades sellega, et valitsemist puudutavad otsused, et ne-, et nende, nende loomulikuks piiranguks on rahastamist puudutavad võimalused enne kui ma lõpetan, lubage, ma räägin paari sõnaga protsessist. eurorühm valmistab ette kokkuleppe selle vahendi tuleviku osas juunikuuks ning pärast seda äh, tuleb vastav õigusloomealane ettepanek. ma tean, et Euroopa Parlament on ähm, maksuküsimustega Eurotsoonis tegelenud juba mitu aastat ja ma ootan teie teie ettepanekut, väga oluline on, et Euroopa Parlament osaleks selle vahendi äh, lõplikul formuleerimisel ja olen valmis teiega arutama neid teemasid. ja vabandust, et mul natuke kauem läks ajaliselt, aga lõpetan kohe. käesoleva aasta jooksul näeme ilmselt muutusi Euroopa poliitilisel maastikul ning sellele lisandub majanduse aeglustumine ning riskide kuhjumine, mis nõuab olulisi poliitilisi meetmeid meie poolt. ma olen veendunud, et me suudame püsida reformikursil nii Euroopa tasandil kui liikmesriikides ning ning loodan, et meil õnnestub saavutada soovitud eesmärgid. eesmärk luua eelarvevahend Eurotsoonile on näide niisugusest eesmärgist ja selle saavutamisest. aasta tagasi seda veel ei usutud, aga praegu arutame juba ettepaneku üksikasju. see näitab, et me oleme pühendunud eurole ja oleme otsustanud muuta selle jätkuvaks edulooks, mis suurendab meie kõigi heaolu. aitäh teile tähelepanu eest ja vabandust, et aega rohkem läks. see oli tõesti väga-väga huvitav. minu tunnustus teile, te käsitlesite kõiki olulisi teemasid. ma saan aru, et on rahastus ette nähtud ka konkurentsivõime suurendamiseks, seega meil on vaja seda kokkulepet ning see kokkulepe tõstab elukvaliteeti. see mõjutab sotsiaalset ebavõrdsust äh, ning äh, see on suunatud pankadele ja me annamegi nüüd sõna panga esindajale, härra Luis de Guindos, kes on Euroopa Keskpanga asepresident. Chairman lugupeetud juhataja, härra Galtieri, härra volinik, Moskovitši, Mario Centeno, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Rumeenia parlamenti võimaluse eest kajastada nüüd pärast kahtekümmet aastat ka meie eesseisvat tööd. euroala on üsna märkimisväärne. see hõlmab mitmeid majandusriike, kes on ühiselt soovinud kriisi lahendada. finantsintegratsioon euroalal algas juba enne seda kahtekümmet aastat, aga projekti lõpuleviimine näitas, et integratsioon ja lähenemine eh, toimusid just siis, kui seda oli kõige rohkem vaja. ning eh, eksistentsiaalne oht on ületatud, mitmed euroala riigid on läbinud nüüd kohandumise faasi, ebastabiilsused on parandatud, hinnad on stabiliseerunud ning eh, riigivõlg on vähenenud selle tulemusena ja tänu ka keskpanga meetmetele on euroala olnud pa paranevas suunas, see on loonud ka uusi töökohti. see võimaldab meil käsitleda parlamentide olulist rolli sellel teel. parlamentidel on juba märkimisväärne roll euroala halduses ning ma usun, et me saame veelgi parandada raha ja finantsliidu toimimist, nagu te teate, põhineb see demokraatlikel väärtustel, nimelt reeglitel ja institutsioonidel, mis kaitsevad õigusriigi põhimõtteid, vabadusi ja väldivad võimu kuritarvitamist. samal ajal seaduslikkus näeb ette, et kõik Euroopa kodanikud saavad oma sõna sekka öelda. see on meie ühiskondliku leppe aluspõhi. see ei ole mingi ühekordne tegevus, vaid töö on pidev. vaataksin näiteks Euroopa Pank, Keskpanga näidet. meie mandaat on paika pandud aluslepingutega, mille ratifitseerisid ka kõik liikmesriigid, lähtudes oma põhiseadusest. meil on üldised eesmärgid ning ka võimalus kasutada oma vahendeid nii, nagu vaja on, tagamaks seda, et keskpanga otsuseid ei mõjutataks poliitikud lühiajaliselt, et valijate soosingut pälvida. Euroopa Keskpank annab aru Euroopa Parlamendile, kes siis esindab kodanikke. oluline on ka Euroopa Kohtu otsuste roll ning Kontrollikoja roll. see kõik näitab, et me lähtume oma ametijuhendist me võtame oma aruandekohustust väga tõsiselt. aastate jooksul oleme loonud vastava raamistiku, mis läheb kaugemale miinimumnõuetest. võime kinnitada, et Euroopa Parlament on väga tähelepanelikult oma tööd teinud ning selle analüüsi tõhusus kasvas veelgi kriisi ajal. Euroopa Keskpanga olukord näitab, kui oluline on ka see aruandekohustus ja tegutsemine, kui me räägime sisendist ja väljundist ja soovime tagada seda, et institutsioonid to toimiksid tõrgeteta, siis peame vaatama ka, kuidas saame tagada demokraatliku aruandluskohustuse ja legitiimsuse täitmist. teemad on kohati väga poliitilised ning siinkohal liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi õlul on oluline roll. esiteks siseriiklike eelarvete vastuvõtmine ning parlament kaasseadusloojana osaleb äh, juhtimisraamistiku väljatöötamisel. meil on võimalus üksteise kogemustest õppida ning äh, edukaid reforme on Euroopa Liidu riikides mitmeid läbi viidud, toon mõned näited. näiteks finantsteenuste vallas pangandusliidu lõpuleviimine. kui vaatame tagasi, mida me oleme alates kriisist saavutanud, on see üsna muljetavaldav. viies aastapäev oli eelmisel aastal ning nüüd on meil parem ülevaade sellest, kuidas pankade üle järelevalvet teostatakse pangad saavad läbi kukkuda korrapärasel viisil ning oluline on siin ka finantssektori roll. pangandusliit aitab muuta Euroopa panku turvalisemaks ning me oleme edu saavutanud, kuid töö ei ole veel lõppenud. pangandusliiduga tuleb minna lõpule meil on vaja ka poliitilisel tasandil käsitleda veel seda kolmanda samba teemat. pangandusliidu lõpetamiseks on juba mõndagi saavutatud ning need protsessid, mis käivad, nendega tuleb jätkata. aga meil on vaja ka harmoniseeritud regulatiivraamistikku, sealhulgas näiteks ka liikmesriikide omavastutuse küsimus siin on küsimus ka vaidluste lahendamisel Euroopa tasandil. seda saab saavutada ainult Euroopa Liidu õigusaktide ja institutsioonide kaudu, mis lähendaksid eh, erinevaid ameteid ja asutusi. siseriiklikud ja Euroopa Parlament on nagu kaks sportlast. oluline on, et seda legitiimsuse teate pulka edasi antaks, nad peavad toimima ühtse meeskonnaga. võistluse käigus me peame käsitlema vastutuse küsimusi, kui me vaatame Euroopa ja liikmesriigi tasandit, et asjad ei käiks ainult tagaukse kaudu, tuleb see arutelu tuua avalikkuse ette ning nüüd on ideaalne võimalus selle teemaga edasi liikuda. suur tänu ja ootan juba tänast arutelu. aitäh, suur tänu ja palju õnne selle aastapäeva puhul ning ähm, selle edu eest, mida me oleme saavutanud pärast kriisi. ma saan aru, et on nüüd ka kindlustusfond olema või te soovite, et parlament seda võimalust toetaks, aga kõik need reformid, uued meetmed on ainult ühe isiku kätes. nimelt härra Pierre Moskovitši, kes on majanduse, finantsküsimuse, maksunduse ja tollivolinik. aitäh, te natuke liialdasite minu ülesannete ja vastutuse valdkonna kirjeldamisega. aga austatud mm, Keskpanga asepresident, austatud Eurogrupi president, austatud parlamendiliikmed, meil on täna tähtis päev. ning mul on väga hea meel teiega koos tähistada kahtekümmend aastat Eurot mm me oleme astunud päris pikad sammud nende kahe viimase dekaadi vältel meie ühise vääringuga, me oleme üritanud mitmed probleemid. aga loomulikult on meil teha ka veel päris palju Majandus- ja Rahaliidu valdkonnas. euro on täiesti selgelt üks suurimaid saavutusi Euroopas, kolmsada nelikümmend miljonit inimest kasutavad seda üheksateistkümnes riigis ning see on igapäevaselt kasutatav Euroopa Liidu rajamise sümbol ning ähm, väga oluline on ka see, et euro on väga populaarne üle. üle kuuekümne protsendi inimestest äh, leiab, et, et selle, see on kasu, sellest on kasu. ning see aitab võidelda populismiga. me võime olla uhked kahekümne aastaga, mil meil euro on, on euro muutnud, muutunud majanduslikult tugevaks vääringuks. see on praegu rahvusvaheliselt teine vääring, umbes kuuskümmend riiki kasutavad või, või hakkavad või peagi kasutama eurot. ning eh, see on märksa parem tulemus kui varasematel vääringutel. aga eh, loomulikult ei ole mm, see taevas päris pilvitu ning eh, kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriis näitas puudujääke meie majandus- ja poliitilise eh, eurosüsteemi majanduses, majanduslikus ja poliitilises ülesehituses. samas eh, nägime, et euro suutis ikkagi riskikriisile vastu panna. institutsioonid ja liikmesriigid tegid eh, vajalikud otsused. loodi Euroopa stabiilsusmehhanism, millest ma hiljem veel räägin ning meil õnnestus märkimisväärselt tugevdada meie poliitika majandus, majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist Euroopa poolaasta protsessi vormis ning praeguseks on võimalik öelda, et majanduskriis on minevik ja komisjoni prognoosid näitavad, et majanduskasv on taastunud ja jätkub, olgugi et nagu ma ütlesin, taevas ei ole päris pilvitu ja riske on ka. väga hea on, et tööturg olukord tööturul, konjunktuur on paranenud siin ka kõigis liikmesriikides. nii et eurotsoon on kriisist väljunud. ja nüüd me, aga nüüd me oleme jõudnud majanduslikust kriisist niimoodi märkamatult politi-, poliitilisse kriisi, sest suurenevad, suureneb ebavõrdsus Eurotsooni riikide sees ja Eurotsooni riikide vahel ning see raskendab koordineerimist ja tekitab ning taju, et eh, suureneb ebavõrdsus ning, <clears throat> ning see nõrgendab eurot. seetõttu on meil vaja reforme, mis eh, tugevdavad lähenemist ja aitavad stabiliseerida ja suurendada Eurotsooni vastupanuvõimet. viimastel neljal aastal on komisjon ja Eurogrupp seadnud eh, Eurotsooni süvendamise, Eurotsooni koostöö süvendamise oma eesmärgiks ning ma tänan ka vastavat komisjoni parlamendis. meil on olnud kolm peamist eesmärki. kõigepealt pangaliidu lõpuleviimine. väga palju on majanduskriisi ajal juba tehtud, pangaliidule on antud järelevalvemehhanism, on antud äh, ühine kriisilahend, on loodud ühine kriisilahendusfond, ühine nõukogu, aga need ülesanded ei ole veel lõpetatud, et siin on veel nii mõndagi ära teha. sellega seoses viimane Eurotsooni tippkohtumine astus minu hinnangul, hinnangul väga suure sammu edasi. Eurotsooni juhid leppisid kokku turvavõrgustiku loomises kriisilahendusfondi jaoks, mis on väga oluline pangaliidu lõpuleviimiseks eurotsooni juhid leppisid kokku et eh, stabiilsusmehhanismi tuleb toetada ja selleks tuleb välja töötada vastavad meetmed ja ma olen siin optimistlik. probleemid pangand-, pangaliiduga on seotud just eh, hoiuste tagamise mehhanismi puudumisega, ühise eh, mehhanismi puudumisega. ning siin on lahkarvamused endiselt üleval liikmesriikide vahel, mul on väga kahju, et ei ole suudetud leida lahendusi me detsembrist alates on äh, riske vähendatud oluliselt, aga meil on nüüd vaja äh, leppida kokku riskide jagamises. teine prioriteet on Euroopa stabiilsusmehhanism. mul on hea meel, et äh, liikmesriigid on siin suutnud astuda olulisi samme edasi, leppides kokku kriisilahendusfondi turvavõrgustikus. sisuliselt lepiti kokku niisugune tööriista, tööriistakastis selleks mida on võimalik kasutada töö, neid tööriistu, mida on võimalik kasutada kriisi puhul. stabiilsusmehhanismi aga tuleks reformida minu meelest äh, kaugemale ulatuvalt. et me oleme siia tulnud, et, äh, et avatult rääkida ja, ja minu hinnangul ei, ei saa, ei, ei ole õige olukord, kus nii olulise organi üle ei puudu parlamentaarne kontroll, kus see on puhtalt valitsustevaheline ja komisjon teeb nüüd ettepaneku luua ühenduse õiguse raames eh, Euroopa stabiilsusmehhanism Euroopa Valuutafondina, mida hakkavad juhtima rahandus- ministrid või ka rahandusminister, kes vastutab, kes valitakse ja vastutab Euroopa Parlamendi ees. ja see on äh, lähenemine, mida toetab ka parlament ja mul on väga hea meel, et parlamendis niisugune seisukoht on. kolmas äh, prioriteet on Eurotsooni eelarve loomine eelarvevahendina eesmärgiks peaks olema taastada või lükata uuesti käima lähenemine Eurotsoonis ja vähendada ebavõrdsusi, mis õõnestavad meie ühtekuuluvust. ning komisjon on siin teinud äh, ettepaneku kahel suunal, äh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse äh, aastateks. et Eurotsooni eelarve muutuks osaks Euroopa eelarvest unustada ei tohi, et see on oluline vahend äh, stabiilsuse ja solidaarsuse tagamiseks, mis aitab meil avaliku sektori investeeringuid tagada, kui juhtub mingi suurem asümmeetriline šokk ja leevendada selle šoki mõju. ja teiseks on to-, toetab see ka struktuurireforme ja tööhõivet ja majanduskasvu. detsembrikuisel tippkohtumisel Eurotsooni juhid palusid rahandusministritel avaldada oma seisukohad selle eelarvevahendi osas ning praeguseks on arutelud jätkunud ja jätkuvad kuni juunini. me oleme jõudnud põhimõttelise kokkuleppeni selle vahendi osas, aga konkreetsed tehnilised üksikasjad on endiselt lahtised loodame, et juunikuiseks tippkohtumiseks õnnestub selle kokkule-, kokkuleppeni jõuda. komisjon igalt pool, iga, igal juhul omalt poolt teeb selleks kõik ja mina kavatsen selles ka osaleda. aga me peaksime minema ka kaugemale veel kolmes valdkonnas. esiteks on meil vaja eh, lisaks eelarvevahendile tõelist eelarvet Eurotsoonile. Eh, me ei tohi unustada stabiliseerimise mõõdet. manööverdamisvõime ja Eurotsooni eelarve suurus on väga olulised teine oluline teema, mida ei tohiks unustada, on Eurotsooni juhtimine. me ei räägi sellest eriti palju, aga samas on siin demokraatlik puudujääk, demokraatia puudujääk ja selle tõttu mina jätkan, jätkuvalt kutsun üles eh, meid leppima kokku Eurotsooni rahandusministris, kes oleks komisjoni liige ja kes võiks juhatada eh, nõukogu Eurogrupi vormis mis hakkaks alluma siis Euroopa Parlamendi kontrollile, sellepärast et ei ole võimalik teha otsuseid ilma parlamentaarse kontrollita lihtsalt niisuguses süsteemis. kolmandaks, me peame suurendama euro rahvusvahelist mõju. näiteks äh, me, me vaatame ju, missuguseid ekstraterritoriaalseid sanktsioone Ameerika Ühendriigid rakendavad ja me lihtsalt peame nendega leppima. ja seetõttu meil ongi vaja oma strateegilist äh, autonoomiat ja meil on vaja euro Eh, seada rahvusvahelises plaanis dollari kõrvale, dollariga võrdse vääringuna. euro on nüüd kahekümneaastane, päris hea tükk teed see on selja taga, aga samas on euro ka veel üsna noor ja vajab toetust. seetõttu Majandus- ja Rahaliidu süvendamine peaks jääma meie väga oluliseks prioriteediks. valimiste lähenemine ei tohiks muuta meid passiivseks, vaid peaks panema meid rohkem arutama. ma usun, et valimised peaksid andma, peaksid olema nagu tõukepunktiks, et panna riigid äh, uuesti käima lükkama lähenemist ja suurendama stabiilsust. majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine eeldab Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide toetust. see on hädavajalik, ma olen veendunud, et poliitiline surve parlamentide poolt äh, suudavad äh, meil aidata liikmesriike veenda vajalikke meetmeid võtma. siin on kaks olulist mõõdet võima-, võimalikkuse mõõde ja kohustuslik mõõde. ühelt poolt, mida meie teeme Eurotsoonis ja, ja teine väga oluline mõõde on, on see, see, mida soovitakse, soovitava mõõde, mis, mis hoiab meile lahti uksed tulevikku ja näitab meile, kuhu me saame euroga edasi liikuda. Äh, aitäh, te käsitlesite kõiki teemasid ja ühte väga tundlikku teemat mida ma pean nüüd äh, välja tooma. nimelt vajadus toetuse järele, mis puudutab Euroopa Liitu, mis minu arvates on see toetus Euroopa Liidule praegu kõige kõrgem, kõrgem kui kunagi varem. mõned riigid, keda ma ei hakka siin eraldi välja tooma, aga see puudutab äh, kriisi, mille on põhjustanud äärmuslased, rahvuslahesed ja kui me näeme, et mõnedes riikides on kriis, siis on väga keeruline neid reforme ellu viia, seega jah, teemade põld on väga lai. nüüd annan sõna juhatajale, härra Gualtierile. vabandust. palun um,. Thank you, no I speak for. aitäh. kõigepealt võtan sõna spiikrina. kui me mõtleme, mida veel on vaja teha, et majandus- ja rahaliiduga lõpule minna praegu kahekümnendal aastapäeval, siis ma arvan, et tasub ka meenutada, miks ja kuidas minu arvates või meie arvates Euroopa on selline edulugu ja üks märkimisväärseid eh, edulugusid Euroopa integratsiooni silmas pidades, sest alguses eurot ei peetud mitte ainult ainult tõhusaks majandusvahendiks, vaid ka ambitsioonikaks poliitiliseks äh, projektiks. seega ühelt poolt näeme, kuidas euro on tõestanud, et see panustab ühisturgu, meie Euroopa Liidu sisene kaubandus on kaudselt ja otseselt kasvanud, sest kui me hindame siin konkurentsi, siis liikmesriigid kindlasti oleks reageerinud, millel oleks olnud vastupidine mõju ja me näeme, et euro on mõjutanud ka väärtusahelate omavahelist seost, mis soodustab ju innovatsiooni nii ja majanduskasvu, eriti just tootmissektoris Euroopa Liidus aga vaatame ka seda majanduslikku poliitilist mõõdet. kui meil on ühtne valuuta ja meil käivad need arutelud sellel teemal, mida suveräänsus üldse tähendab, siis ühtset valuutat tuleb pidada eeltingimuseks, et selline rahaline suveräänsus äh, säiliks, see on küll jagatud suveräänsus ning pärast Bretton Woodsi süsteemi kokkukukkumist ja üleilmastumist on kõikidel valuutadel oma roll ja härra Moskovitši ka rääkis siin euro rahvusvahelisest rollist, aga kõikidel osalevatel liikmesriikidel on võimalus osaleda samadel eeldustel ning enam ilma eurota kõige haavatavamad riigid oleksid olnud vähem suveräänsed, mitte rohkem ning nad oleksid pidanud lihtsalt järgima suurte riikide rahandusotsuseid. seega euro ühelt poolt ja samal ajal Euroopa majandus- ja sotsiaalmudeli käivitumine ja transformatsioon aja jooksul on kõik seda ühendust äh, tihendanud ning see on see, mida me oleme õppinud. kui me mõtleme finantskriisile, siis kriis näitas, kuidas majandusliit vastu pidas, me teame, et finantsintegratsioon võib olla väga ohtlik, kui ei ole ühtset regulatiivraamistikku ning milline roll on killustatusel. meil teame, et ühise deposiidi tagatis aitab probleemide puhul paremini vastu pidada. me teame, et stabiliseerumismeetmed aitavad meil kriisile adekvaatselt reageerida ning teame, kui liigselt peetakse silmas finantskonsolideerumist, võib käivituda teisene kriis ning mõned poliitikaotsused on minu arvates olnud ka valed, aga euro on olnud äärmiselt vastupidav, mis äh, tugineb ka sellele ühisele poliitilisele otsusele ning meie justiitskorra paindlikkusele ning meil on äh, tingimuslik finantsabi ja Euroopa Keskpank on täiel määral oma ülesandeid täitnud olnud valmis tegema kõik, mis vajalik, et euroala usaldusväärsus säilitada ning meie arvates seda on tehtud tõhusalt ja see ei ole olnud tegelikult kulukas, kui me mõtleme ka seda näiteks kulutulu vaatenurgast. lisaks on meil ühine järelevalve ning ka teatud paindlikkus meie fiskaalraamistikus ja lõpetuseks Euroopa Keskpank oma rollis, kui me räägime kvantitatiivsest äh, lihtsustamisest ja euroala tingimuste leevendamisest. Äh, me oleme praegu palju paremas majanduslikus olukorras, majandus taastub ja kuigi majanduskasv on aeglustunud, siis üldiselt kasv ikkagi toimub ning arengud on olnud positiivsed. kõik liikmesriigid, kes said äh, finantstoetusi, nende majandus kasvab rohkem kui Euroopa Liidu keskmiselt. kui me vaatame üleilmselt äh, toimuvaid arenguid, siis meie oleme kusagil keskel ning me peame astuma need äh, lõplikud sammud, et äh, rahaliit lõpule viia. riigivõlg on jätkuvalt liiga kõrge, töötus on liiga kõrge. kui me vaatame tootlikkust, siis investeeringuid on liiga vähe, palgad on madalad, sotsiaalne ebaõiglus valitseb, kui me vaatame oma haavatavust uute kriiside valguses, siis mul on hea meel, et kõik mõistavad, et me peame praegu tegutsema. mis valdkondades siis tegutseda, siin ma nõustun nendega, mis on juba kõlanud ja vastaksin ka paarile punktile, mida välja tõi kolleeg kapitali turgude liit et soodustada lähenemist, majanduse vastupidavust, majanduskasvu, meil on ka vastav eh, riski vähendamise pakett ja varuplaan, sest varuplaan peab olema tõesti varuplaan, mitte ela-, eraldi programm ja kolmanda samba küsimus, mis puudutab seda ühist eh, kindlustusskeemi ning äh, oluline on ka likviidsuse ja kapitali parem ärakasutamine. seega ootame töörühma tulemusi ning parlament ei tahaks enam teatud meetmeid Äh, suurendada, sest kui me vaatame kulutülu perspektiivist, siis mõned meetmed ei pruugi enam olla niivõrd riski vähendavad, kuid juurde tekitavad ning mitmed arengud on positiivsed. kui me räägime erinevate meetmete kasutamisest, siis on väga hea, et stabiilsusmehhanismist on olnud väga suur abi, sest kui meil on ühine vääring, siis on meil vaja ka konkreetseid meetmeid. igal juhul väga hea, et see teema on nüüd äh, ühenduse laual, ka Eurogrupp sellega tegeleb, aga vastaksin ka Mario Centeno sõnavõtule. kolm punkti, mis on parlamendi jaoks väga tähtsad esiteks ma arvan, et me kõik oleme nõus, et see peab olema osa Euroopa Liidu eelarvest, millele kohalduvad ka vastavad menetlused ning teiseks me ei saa seda uuesti kasutada neid ülesandeid. me ei saa seda raha võtta ühtekuuluvusfondidest ja tõukefondidest meil on vaja tagada tasakaal euroala ja mitte euroala riikide vahel, see meede meile sobib, aga see peab olema täiendav meede, me ei saa mujalt eh, raha vähemaks võtta. sellega me ei saa mitte kunagi nõustuda ning kolmandaks, meil on vaja mõlemat, nii lähenemist, aga ka stabiilsust sellepärast et kui me üldse midagi kriisist oleme õppinud, siis me nägime, et stabiilsus on võtmetähtsusega. siin on teatud öö, öö, loobumised, millega me oleme nõus, kui me räägime lähenemisest, majanduskasvust, aga me leiame, et see stabiilsuse funktsioon on rahaliidu toimimiseks võtmetähtsusega ning ainult majanduspoliitika lähenemisest ei piisa. kui mul oleks rohkem aega, siis räägiksin ka põhjalikumalt sellest, et me ei jõua eelarve kvantitatiivse analüüsini, ehk siis kuigi meil on vahendid, siis saame parandada ka seda fiskaalraamistikku. eile käsitlesime eh, põhjalikult ka makromajanduslikku tasakaalu lihtsustamist eh, fiskaalraamistiku mõttes ning eh, selline keskkond, mis toetab paremini investeeringuid. loodetavasti saavutame tulemusi selle eelarve kaudu, ma tervitan ka, et komisjon on valmis meie fiskaalraamistikku läbi vaatama ja nüüd see demokraatia mõõde viimasena, see on tõesti ka väga oluline ja tervitan äh, voliniku sõnu. meil on selline kuldne põhimõte, liikmesriikide parlamendi saadikud, Euroopa Parlamendi saadikud, me kõik tahame et meil oleks kontroll finantsraamistiku üle ja kuldne põhimõte ütleb ka seda, et kõik otsused tuleb langetada vajalikul tasandil ja järelevalvet teostab ka parlament ehk siis liikmesriigi raha, siis järelevalvet teostab liikmesriigi parlament, Euroopa raha, siis Euroopa Parlament või Euroopa ja liikmesriigi parlamendid ühiselt ja kui me ei lahenda seda olukorda, siis see praegune demokraatia lõhe, selle selgitamine kujuneb kodanikele väga keerukaks. seega see on selline nõiaring, aga vahel jääb mulje, et me justkui võitleme omavahel rahvusparlamentidega, aga vastupidi, me oleme ühest meeskonnast süsteem peab olema aruandekohustusega ja kui me omavahel dialoogi jätkame, siis me saame olla üksmeelsed ning tugevdada ka seda demokraatlikku mõõdet rahaliidu kontekstis, aitäh! suur tänu! nüüd oleme jõudnud arutelu juurde ja annaksin sõna uuesti kolleeg Gualtierile, kes siis hakkab seda tänast arutelu juhatama. aitäh, te teate neid reegleid ja mulle on öeldud, et me peame lõpetama kaksteist nelikümmend kaks, sest parlamendi president jõuab siia õigeaegselt ja nüüd saab sõna Portugalist Rahvapartei esindaja proua Domingos. Good morning, good morning, I am here, thank you tere hommikust, mina kuulun Rahvapartei fraktsiooni. kakskümmend aastat on meil olnud euro ja juba selle faktiga võib rahul olla. paljud parlamendisaadikud tegelikult soovisid, et euro tõeks ei saaks ja seda enam on oluline, et me töötaksime selle nimel, et euro peaks kriisiolukorras paremini vastu. mina, minu arvates olid ähm, reformid liiga ambitsioonikad, siin äh, eelmises aruteluvoolus räägiti eelarvest, räägiti eelarvest ka Eurotsooni jaoks aga tegelikult äh, Pangandusliidu kolmandas sambas on väga vähe edasiminekut toimunud, muuhulgas mis puudutab hoiuste tagamise skeemi. eelmise aasta detsembri euroteemalise tippkohtumise tulemused ähm, ei olnud kuigi positiivsed, nii et pangaliitu lõpule ei ole viidud daamid ja härrad, siin on räägitud äh, ebavõrdsusest. kõige suurem ebavõrdsus seisneb aga selles, et eurol on erinev väärtus äh, riigiti. nii et midagi tuleb äh, teha ära hoiuste tagamise skeemi osas. aga minu arvates ei lahenda see tegelikult probleemi, see on lihtsalt pea liiva alla peitmine meil on vaja tõelist reformi. et ei juhtuks nii, et äh, ikka on see maja veel pooleli, kui järgmine torm saabub. suur aitäh ja härra Votsis, palun, SED. kallid kolleegid. euro pidas vastu majandus- ja finantskriisi äh, kontekstis ja see näitas, et äh, euro on vääringuna vastupidav, kuid äh, ühtlasi oli ka selgelt näha, et juba euro loomisest peale on seal nõrgad kohad sees. nii et me peame tunnistama, et majanduskriis suurendas ka erinevust Põhjamaade rikaste ja Lõunamaade vaeste vahel puudu oli ka solidaarsusest ning äh, kriisi ajal kõige enam kannatada saanud riikides langes äh, SKT. eurotsooni riikides ei ole endiselt piisavalt äh, meetmeid selleks, et tagada majanduslik lähenemine ning ühtlasi olla investeeringutele atraktiivsed nii et eh, me ei pea siin mitte endaga rahul olema, vaid vastupidi, me peame tegutsema, me peame lükkama hoo sisse uutele institutsionaalsetele reformidele nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidus. nii soodustame me majanduslikku lähenemist ja jätkusuutlikku arengut eh, ning eh, ka heaolu laiemalt. ühtlasi tuleb motiveerida ka neid riike, kes äh, tahavad kuuluda Eurotsooni. lõpetuseks kordaksin, et majandus- ja rahaliidu äh, lõpuleviimine ja hoiuste tagamise skeem äh, näitavad, et meil on vaja tegusid, jah, majandus- ja rahaliit ja kapitali turgude liit, kas need on siis ka äh, tõelised ja aitavad Euroopa Liidul rahvusvaheliselt tugevamas positsioonis olla? vastuseks sellele, mida ütles härra äh, Moskovitši, tema sõnul suur hulk eurooplastest peavad äh, eurot edukaks. aga tööd on meil alati teha, tänan. Thank you, Mr Papadimu-. suur aitäh härra Papadimulis Euroopa Parlamendist kuuest. härra president. kakskümmend aastat on möödunud euro loomisest. nii et äh, jah, me ei saa rääkida mitte ainult sellest, äh, mis on läinud hästi, vaid ka sellest, äh, kus on veel millestki puudu numbrid kõnelevad ju iseenda eest, jah, euro mõnes mõttes on vastupidav, aga teiselt poolt on seal eh, selles disainis endas juba vead eh, sees ja sellel on nii regionaalsed kui ka sotsiaalsed eh, mõjud. ebavõrdsuse kasv ju toidab parem äärmuslasi ning lisaks tegelikult õõnestab ka europositsiooni pikemas plaanis ilma demokraatiata, läbipaistvuseta ja aruandluskohustuseta ja suurema lähenemiseta ei ähm, saa ka meil olla siin mingisugust korralikku majanduspoliitikat. rahvusvaheline läbipaistvus tähendab seda, et eurorühm peab tegutsema läbipaistvamalt ning ka äh, austama demokraatlikku aruandluskohustust nii et kas teie siis toetate seda, et siin ei antaks äh, aru mitte ainult Euroopa Parlamendile, vaid ka rahvusparlamentidele? jah, härra Moskovi, siin ma olen nõus paljude teie ettepanekute ja tähelepanekutega. aga miks paljud ajakirjanikud toovad kogu aeg päevavalgele äh, suuri skandaale maksudest kõrvalehoidmise osas ja miks ei saa siis me sellist käitumist karistada, me räägime siin ju sadadest, tuhandetest või sadadest miljonitest eurodest, mis lähevad kuhugi mujale. tegemist on ähm, hargmaiste suurettevõtetega, kes nii käituvad ja siis nende raha väljavoolu peavad omakorda kinni maksma VKE-d ja pensionärid nii et miks me ei suuda siis nende asjadega kiiremini edasi minna? Thank you, Mr Borgi. suur aitäh, härra Borgi, Itaalia NF. Thank you, Mr President. suur tänu. me tähistame euro kasutusele äh, võtu kahekümnendat aastapäeva. nüüd iseenesest on juba jah, saavutus see, et euro on veel alles, aga kas see, kas need aastad on olnud ka edukad ja kas nad on olnud edukad kõigi jaoks? tegemist pidi olema siis majandusliku lähenemise ja integratsiooni projektiga, aga tegelikult oleme näinud, kuidas see tekitab vaid äh, lõhesid. nii et äh, tasub vaid vaadata arvandmed ja siis on äh, näha, kui suured need lõhed on pärast äh, majanduskriisi on Eurotsooni majandustulemused olnud kehvemad kui ülejäänud arenenud riikide eh, majandustes. ja isegi Euroopa Liidu liikmesriigid, kus eh, euro kasutusel ei ole, on majanduskasv keskmiselt kiirem kui Eurotsooni riikides. nii et kas euro on siis olnud edukas eh, Kreekas, Iirimaal või Prantsusmaal? ja mida see on siis teinud Itaalias, kas meil on üldsegi siin midagi tähistada? kahekümne aasta jooksul nullilähedane majanduskasv, jah, kolm protsenti hästi, aga põhimõtteliselt tähendab see ju nulli. kõrgeim ähm, tööpuudus meie ajaloos, äh, ei mingeid vabu vahendeid, et äh, säästa kärpemeetmed panganduskriisis, need reeglid, mis äh, suruti meile peale pärast seda, kui kõik teised käitusid oma pankadega teistmoodi. nii et kuidas selline olukord saab olla vastuvõetav, et meil on ühisvääring, aga see tegelikult tähendab, et äh, kaasnevad erinevad kulud riikidele. palgakasv on aeglustunud ja me ikkagi veel muudkui maksame selle edu eest, aga ma ei räägi mitte ainult Itaaliast, ma arvan, et järgmiste valimistega saadetakse selge sõnum ka Prantsusmaa ja isegi Saksamaa kodanike rahulolu kohta. räägin siin eurorühma juhtidest eriti. Te mainisite populiste kui vaenlasi. et tegemist on nagu äh, perfektse maailma reostamisest, isegi sissejuhatavas sõnasmõttes öeldes, et tuleb võidelda populistide vastu. see ei ole tegelikult sugugi nii, populism on täiesti demokraatlik reaktsioon Euroopa inimeste poolt nendele, kes eh, on kaotanud igasuguse seose reaalse eluga ja loodetavasti äh, see, et siin parlamendis see kohtumine täna äh, toimub, äh, tähendab seda, et ka siitsamast parlamendist alustatakse muutust. jah, need kulud võiksid olla väiksemad, võib-olla tõesti. härra Paluuras, Kreeka. suur tänu üheksakümne esimesel aastal, vabandust, kahe tuhande esimesel aastal räägiti eurost ja sellest, et mis siis juhtuks, kui tekiks teatavaid probleeme selle struktuuriga ja nii edasi. ja kuigi tegemist oli Nobeli preemia laureaatidega, siis neid kuulda ei võetud. aga kuidas siis läksid asjad? nii et jah, meil on vaja rohkem majanduslikku lähenemist, meil on vaja, et elatustase oleks sarnasem liikmesriikides. suurest majanduskriisist on juba mitmeid aastaid möödas. jah, majandusolukord, kaubandusolukord on paranenud, kapitalivood on tihenenud, euro, eurost lähtubki majanduslik ja regionaalne lähenemine nüüd euro kuldajastul, kui keegi ei saanud kuidagi seda meie ühisvääringut küsimärgi alla panna, nägime, kuidas pangad tõstsid tohutult intressimäärasid. ja nii tegelikult Euroopa kaubandusmaht kolmekordistus nüüd aga kriisiolukorras me nägime, millised on euroga kaasnevad struktuursed probleemid. sai selgeks, et need peamised eesmärgid nagu ühtekuuluvus, majanduslik lähenemine ja areng on täiesti kõrvale jäetud. tegelikult ei olnud olemas mingisuguseid mehhanisme, et kriisiolukorras toime tulla või siis eh, lihtsalt need mehhanismid ei toiminud edasi, Kreekas kannatasime me tohutult. sellepärast, et äh, jah, vahetuskurss oli teistsugune, aga sellest räägin ma juba mõnes teises kontekstis. kui me tahame majandus- ja rahaliitu, siis on meil vaja suuremat demokraatlikku kontrolli, suuremat demokraatlikku legitiimsust. on täiesti lubamatu, et eurorühm, mis võtab vastu otsuseid, mis mõjutavad miljoneid kodanikke, et tegelikult see mm, organisatsioon ei ole eh, demokraatlikult kuidagi legitiimne, tegemist on lihtsalt tehnokraatidega, nii et seega meil on siin struktuurseid probleeme, nagu ma ütlesin, ja juba lõpetan, jah. meil on siin neoliberaalne poliitika, mis on olnud väga karm ja koos euro struktuursete mõjudega on süvendanud vaesust. kolleeg Fernandes, palun, Euroopa Parlamendist. suur aitäh. mina esitan küsimuse eurorühma esimehele. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku selleks, et süvendada majanduslikku lähenemist ja arendada edasi Eurotsooni, aga eurorühm ei ole üht, kuidagi vastanud sellele, nii et härra esimees, teie ütlesite, et juunis tullakse välja ettepanekuga. aga Euroopa Parlamendi valimised on ette nähtud kahekümne kuuendaks maiks, nii et juunis me mingisuguseid kohtumisi korraldada enam ei saa, nii et võib-olla Teid ei olnud sellepärast ka Strasbourgis äh, arutelul, kui me rääkisime sellest samast teemast, nii et härra äh, Centeno, kas vastaksite siis vähemasti ühele küsimusele? Euroopa äh, stabiilsusmehhanism, kas see siis vastab Euroopa Komisjoni ettepanekule või mitte, kas sellega nõustub äh, ka eurorühm, kas kolmekümnest miljardist piisab või mitte, kust see rahastus tuleb, kas uutest vahenditest? kas te olete nõus sellega, et Euroopa Keskpanga tulusid saab kasutada oma vahenditena selleks, et äh, hallata Eurotsooni, nii et ma loodan, et vähemasti äh, nendele kahele lihtsale küsimusele saada, suudate te vastata. suur aitäh! proua Massal-Winkmann, EFTD Saksamaa. Äh, aitäh. paraku on, on siin niisugune olukord, kus majanduskasvu kritiseeritakse Euroopa Liidus, kõigepealt sest meil on kõigepealt äh, Saksa rahandusminister näitas kahekümne viie miljardilist auku Saksa eelarves ja nii äh, iga päev. euro ei ole edulugu, kui meil on aastaid juba negatiivsed intressid, mis halvendab sisuliselt võtab raha ära väikehoiustajatelt. ja seda probleemi ei ole lahendatud, võiks öelda ka, et et keskmine inimene läbi negatiivsete intresside Äh, intresside, satub olukorda, kus äh, tema rahandus, rahaline seis halveneb pensioni jaoks. et sisuliselt ta, ta praktiliselt kaotab selle pensioni. me peame mõtlema, et hm, erinevad riigid on saanud väga odavat krediiti aastaid, muuhulgas Itaalia, on sadu miljoneid võtnud võlgu, mille osas ei ole üldse selge, kuna nad need tagasi maksavad ning ning see, see ei, siin ei aita mingid muutvad kokkulepped või muud lahendused. kui Saksamaa hoiuste taga, tagamist hakatakse üle kandma Euroopasse ja tahetakse ühehäälsest hääletamisest teha kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine, sisuliselt tähendab see raha äravõtmist Saksa hoiustajalt ning AfD ei ole sellega nõus ning kui seda kirjeldatakse populismina või paremäärmuslasena, siis see on vale, see on lihtsalt teine arvamus ja demokraadid peaksid sellega leppima ja kui nad sellega ei lepi, siis need, kes oma inimesi austavad, siis nad, siis see on silmakirjalikkus ja, ja mitte demokraatlik. Uh, I would be prudent in pointing the fingers to bankers of other countries. mina ei näitaks näpuga teiste riikide pankadele, igal riigil on oma probleemid, aga nüüd on meil järgmine probleem. meil on piiratud aeg ja meil on kõne, meil on sõna, sõnavõtusoove, aga ma saan neid austada ainult siis, kui ma saan need lubada ainult siis, kui me piirame kõneaja minuti või pooleteist minutiga, vastasel juhul lihtsalt osad inimesed sõna ei saa. mina annaksin hea meelega sõna nii paljudele kui võimalik, aga siis peame tõesti väga täpselt järgima kõneaega, sest muidu lihtsalt viimased inimesed sõna ei saa. ja lisaks peame jätma ju meie esinejatele võimaluse vastata. aga nüüd äh, kolleeg Silva Pereira, Euroopa Parlament, sotsiaaldemokraadid. Äh, aitäh tähistame praegu kahtekümmet aastat eurot. aga peaksime mõtlema euro tulevikule. pigem. kuidas euro tuleks paremini toime šokkidega. nii, kuidas me saaksime vähendada erinevusi Euroopa Liidu sees. kuidas reformida eh, eurot, on meil teada, me peame küsima nüüd endalt, miks kümne aastaga on tehtud väga vähe selleks põhimõtteline, põhimõtteliselt oleme tupikus, ühelt poolt on meil riisi, riskide vähendamine, teiselt poolt riskide jagamine. ning vastupidiselt sellele, mida Jose Manuel Fernandez ütles, näeme me, et ka siin parlamendis on vastuseisu euroreformile. Öeldakse, et et me peaksime kõigepealt lahendama riski vähendamise küsimused, aga seda ei tehta. ja seega ei jõua me kunagi riskide jagamiseni. sellest tupikust peame me välja murdma. meil on rakendatud erimeetmeid selleks, et riske vähendada ja halbu, halb, halbade, halbade laenude olukord lahendada. aga nüüd tuleb meil teha kõik, et tõesti saaks edasi minna riskide jagamiseni proua ähm, Petitšau Horvaatia Rahvaparteist. austatud juhataja, head kolleegid. tervitan teid meie delegatsiooni poolt euro kahekümnenda aastapäeva tähistamisega seoses. vaatamata sellele, et paljud on selles küsimuses skeptilised, peame ütlema, et Horvaatia Euroopa Liidu suhteliselt noore liikmena, on alustanud juba euro sisseviimise strateegia rakendamisega. me peame selleks päris palju ära tegema. ja kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on, on see käinud ning me loodame et meil õnnestub peagi ERM kahe nõudmised täita. meie eelarve puudujääk on vähenenud, see on nüüd vähem kui kolm protsenti SKT-st, avaliku sektori võlgnevus on vähenenud kiiremini, kui oodati, mis tähendab, et meie avalik rahandus on stabiilne. riigi rahandus on stabiilne. Horvaatia erineb mitmest teisest riigist positiivselt selle poolest, et meie majandus on suuresti lõimitud eurotsooni omaga. kahjuks me ei saa rohkem äh, äh, seda kõnet jätkata, härra Aalto, Rohelised Soome. kiitoksia. suur tänu teema, millest tahaksin veel kõneleda, puudutab iga liikmesriigi oma vastutust. mitmetes riikides ka erasektori puudujääk on suur probleem riigi majandusele. tahaksin rohkem rääkida sellest, kuidas äh, piirmäärad paika panna. põhiline tupik on see, et me ei saa olla kriitilised et äh, samaaegselt ühisvastutuse ja teatud äh, reeglite kohaldamise osas, kui meil on teatud mehhanismid, siis me peame mõtlema ka finantspoliitika reeglite täitmist. me ei saa jätta nende käsitlemist äh, lihtsalt niisama. Thank you uh,. Mar- aitäh, Margarita Marques, Portugal, sotsiaaldemokraadid aitäh. tahaksin tänada eelkõnelejaid ning äh, Maria Centenot äh, selle töö eest, mis ta on tehtud, teinud äh, eurorühmas ka detsembrikuisel tippkohtumisel. ning mul on hea meel, et ta on teekaardi muutnud prioriteediks. mõeldes euro sisseviimisele, siis äh, räägiti, et riigid peaksid muutuma konkurentsivõimelisemaks. aga nad ei saa seda enam teha läbi selle, et nad oma äh, raha vahetuskurssi, et oma raha odavamaks muudavad. see tähendab, et meil on vaja uusi konkreetseid tööriistu ning äh, praegu me oleme sunnitud nentima, et meil ei ole lähenemist toimunud, et pigem on lõhed suurenenud. kriis aastal kaks tuhat kaheksa näitas meile, et et kui eurot ei oleks olnud, siis oleks see kriis olnud, kriisi mõjud olnud veel raskemad. tahaksin äh, kolleeg, Põhjaliiga kolleegidele, kes äh, sõna võtsid, öelda, et vaatamata nõrkustele, mis eurol on, on euro siiski edulugu ja sellega seoses on meie ees praegu ülesanne süvendada majandus- ja rahaliitu. härra Moskovitši rääkis kolmandast sambast sellega seoses. ja me peame rajama majandus- ja rahaliidu, mis on demokraatlik, mis, milles on tagatud vastutus ja kontroll parlamentide ja liikmesriikide parlamentide üle. Thank you, Mr President, thank you, Roberto, honorable. aitäh, austatud juhataja, aitäh, Roberto. kõik paistavad kaebavat, et Eurotsoon ei eh, toiminud viisil, nagu ta oleks pidanud toimima. Eurotsooni roll kasvumootorina on tegelikult väga lihtne tõendada arvudes. meie majanduskasv kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaheksateist on üks koma kakskümmend kaheksa ühikutes, eh, kaks koma kakskümmend üks et see, et meil oli probleeme, ei ole üllatus, sest meil oli rahaliidus äh, niisugune ähm, suundumus inflatsiooniline. ning mm, konkurentsipõhine äh, ning äh, aga õnnestus vältida konfrontatsiooni liikmesriikide vahel. praegu peame otsima lahendusi ja lahendused peavad olema edasipüüdlikud ning liikuma edasi ratsionaalsel põhimõttel kus siis asümmeetrilistele šokkidele vastavad asümmeetrilised reeglid ning äh, rakendatakse protsüklilist äh, poliitikat äh, majanduslanguse ja tsükli vastast poliitikat majanduskasvu ajal. ning seetõttu on minu meelest väga oluline, et enne euro, stabiilsusmehhanismi tuleks meil reguleerida eurorühma, eurorühmast peaks saama läbipaistev äh, institutsioon, millel on selge aruandluskohustus ja see on üks meie prioriteete. aitäh, härra Martas Kreeka uue viimasena. president. aitäh. iga vääring teenib kahte eesmärki. Äh, stabiilne vahetuskurss ning äh, samas ka piisav likviidsus siseturul, ent Euroopa Keskpank on ajanud natuke imelikku poliitikat, sest äh, kahekordne puudujääk liikmesriikide eelarves ja jooksev kontos seda on võimalik korrigeerida üksnes eelarveliste meetmetega, see mõjutab negatiivselt importi ning SKT suurendamiseks, aga SKT suurendamiseks on vaja suurendada eksporti. selleks on vaja tagada lühiajaline likviidsusmehhanism, mis toetab ettevõtjaid, toetab turgu, selleks et suurendada erasektori investeeringuid ja eksporti. nii oleks võimalik kompenseerida kärpepoliitikat, mis on meid viinud tarbimise vähenemiseni. kui Euroopa Liit soovib karistada mingi liikmesriigi valitsust sellepärast, et eh, nende eelarve on tasakaalust väljas, siis Euroopa Liit võib seda teha, aga Euroopa Liit ei tohiks karistada turgu, eraettevõtjaid. sellepärast, et meil on stagnatsioon majanduses ja stagnatsioon ekspordis. et komisjon koostöös Euroopa Keskpangaga äh, peaks leidma lahendused selleks, et ettevõtjaid aidata. kaks minutit nüüd äh, vastamaks meie kõnelejatele, meie esinejatele ja esimesena Maria Centeno. aitäh! teen lühidalt. lubage ma kõigepealt vähemalt äh, kinnitan teile, et kõrgetasemeline EDIS-e töörühm on kokku pandud ja esindatud eurorühmas. kõigi rahandusministrite asetäitjad enne Eedist, Eedise toomist sellele tasandile kokku ei saanud, nii et see oli väga oluline samm edasi pean meenutama parlamendiliikmetele, et äh, otsused nõukogus tehakse demokraatlikult valitud äh, valitsuste esindajate poolt, nii et siin on läbipaistvus olemas, see ei ole minu arvamus. mina ütlesin täna täitsa selgelt oma äh, seisukoha oma sissejuhatavas kõnes välja, soovin lühidalt märkida fondidega seoses, et, et me ei saa sama raha kasutada kaks korda. nii et me peame äh, mõtlema, kust meil see raha tuleb eelarvesse. me oleme poliitilises keskkonnas ja minu peamine sõnum täna on, et me peame tegutsema. demokraatias tähendab see hääletamist. ja valimised on ukse ees ning me peaksime neid kasutama, hääletagem valimistel. me rääkisime heaolu küsimustest. Need ei ole eilse või tänase küsimused, Need on küsimused, mis on seotud viiekümneaastase Euroopa integratsiooniga, mis on olnud pikaajaline edukas protsess. mõnikord räägitakse sellest teemast, kasutades mõisteid netomaksjad ja netosaajad. detsembrikuine tippkohtumine näitas, et me oleme te-, tegelikult kõik netovõitjad sellest protsessist. ning peaksime niimoodi jätkama. euro on praegu oma toetuse haripunktis mõnes mõttes. Eh, nii palju siis euroskeptitsismist. et me peame seda suundumust jätkama ja vajalikud otsused tegema, aitäh! Sintesi. aitäh selle kokkuvõtva ähm, seisukoha eest. härra De Kindes, teen samuti lühidalt. vaadates tagasi viimasele kahekümnele aastale euroloole, peab ütlema, et meil on olnud väga madal inflatsioon, alla kahe protsendi. väga madalad intressimäärad ning äh, üheaegselt on äh, pankade olukord paranenud, viimase kümne aasta jooksul pangad on märksa vastupanuvõimelisemad ja nende kapital on märksa parimas seisus ning ning see järelevalvemehhanism on palju ära teinud selle jaoks, kaheksakümmend protsenti Eurotsooni elanikest minu hinnangul toetavad Eurot ning äh, leiavad, et, et Euro on hea vääring ning hea lõimumisvahend. vaadates tulevikku, võiks öelda, et äh, Euro institutsioonilises ülesehituses on olnud vigu. me oleme neid äh, vigu ja puudujääke korrigeerinud. meil tuleb pangaliit lõpule viia, EIDISega, mis on kolmas sammas ning me toetame samuti, et meil oleks äh, maksualase võimekuse instrument, stabiliseerimisinstrument, sellepärast et äh, rahapoliitikaga kõiki probleeme lahendada ei saa. aitäh, jääb Pierre Moskovitši. aitäh! meie arutelu näitab, et äh, euro on arutelu ese, demokraatlik teema mis on loogiline, sest euro on üsna noor konstruktsioon. ta on küll üsna tugev, aga ikkagi noor. ja euro on nii, nii tugev kui ka ühtaegu ebatäiuslik. nii et eh, mina olen loomulikult euro poolt, ma olen valmis eurot kiitma, ma tean, mida euro meile annab. euro annab meile stabiilsuse, euro tagab meie süsteemidele kaitse, annab meile ühtsuse, annab meile majandusliku võimsuse ning seetõttu üheksakümmend kaks protsenti eurooplastest seda toetavadki. üheksakümmend neli protsenti. ja, ja seetõttu need riigid, kes on äh, võib-olla mingil hetkel soovinud lahkuda eurost, on pidanud oma seisukohta muutma. me teame ka, mida on vaja muuta selleks, et euro muutuks veel äh, tugevamaks vääringuks. Äh, räägime siin majanduskasvu dünaamikast, töökohtade loomisest ja me teame, et me, et see on võimalik saavutada. ma ei hakka kordama seda, mida ma rääkisin sissejuhatuses, mis on need neli teed, mida me peaksime järgima e, euro arendamisel, kõigepealt pangaliit, neli, neli eesmärki, mis tuleks saavutada, pangaliidu lõpuleviimine ning e, Luis de Guindos oli seal kaks tuhat kaksteist selle arutelu juures ning võib öelda, et, et siis ütlesite siis räägiti kahest sambast, järelevalve ja kriisilahendus. ning, äh, ning solidaarsuse väljendusena äh, hoiuste tagamine. ja hoiuste tagamist praegu kolmanda mõõtmena ei tohiks unustada. kolmas eesmärk euro arendamisel peaks olema progressiivne stabiilsusmehhanismi ümberkorraldamine demokraatlikult, demokraatliku kontrolli all olevaks valuutafondiks Euroopas. et see peaks olema Euroopa äh, rahastu. kolmas mõõde on Eurotsooni eelarve ning siin tuleks meil olla väga edasipüüdlik, kui me tahame, et see aitaks meil vähendada ebavõrdsust ja lähendada riike. ning lõpetuseks demokraatlik kontroll, parlamentaarne kontroll, otsused, mis tehakse, ilma demokraatliku kontrollita mingis kitsas ringis ei ole need otsused Äh, mis tehakse siis, kui meil on olemas demokraatlik kontroll. seetõttu ongi väga oluline, et eurorühm, mis on väga tõhus äh, organ, äh, alluks demokraatlikule kontrollile, nii et me ei tohi loobuda sellest juhtimise teema käsitlemisest ning kolmandaks populismi teema, mida puudutas härra Borgi. tahaksin öelda sellega seoses, et populistid ei ole meie vaenlased. kui meil on vaenlane, siis, siis vaenlase argumente ei võeta tõsiselt, arvet-, öeldakse, et, et vaenlane on salakaval, et vaenlase argumendid on äh, mingi kavalus, aga kui populistid ei ole vaenlased, kui nad ei ole muidugi äh, antisemitistid või või muus, muul viisil äärmuslased, mis on vastuvõetamatu, siis on, nad on meie poliitilised vastased ja, ja nende, lihtsalt nende pakutud lahendused ei toimi ja kui Itaalia valis äh, kokkuleppe Eurotsooni raames, siis see on sellepärast, et itaallased kõik mõistavad, et Itaalia tulevik on lahutamatult seotud Eurotsooni tulevikuga. härra Borgi, te kirjutasite hiljuti, et et kui meil ei õnnestu Euroopat muuta valimiste ajal, siis tuleks Euroopa Liidust lahkuda. no mina olen selle, selles seisukohas hoopis äh, teisel positsioonil. mina usun, et me peaksime jääma Euroopasse, jääma Eurotsooni, et, et muuta seda seestpoolt paremaks. ning see eraldabki, äh, eristabki äh, reformiste populistidest. Uh... aitäh! ka mina leian, et probleemidele osutamine ja vajalike reformide äh, kaardistamine ning euro kaitsmine on asjad, mis on täiesti ühitatavad. muuhulgas ka sellepärast, et äh, palju sellest, mida ma kuulsin härra Borgilt, äh, need tahaksid niisugust analüüsi, kus võrreldakse seda, mis, missugune oleks olukord olnud ilma eurota ja minu meelest see olukord oleks olnud hullem nii et eh, meil on võimalik kaitsta ja tähistada euro, eurot väga olulise meetmena meie majandusliku suveräänsuse taastamisel üleilmastuvas maailmas ja ja teiselt poolt eh, on meil loomulikult võimalik ka kritiseerida, näiteks mina kritiseerisin oma kõnes kärpeaastaid ja välja tuua probleemid praeguses eh, süsteemi ülesehituses kus meil endiselt need puudused on ning äh, siis oleme me toonud välja ka edasiliikumise kava, mis on väga edasipüüdlik. meie kriisilahendusmehhanismi arendamine, pangaliidule lõpuleviimine, konkreetse eelarvevahendi loomine selleks, et suurendada liikmesriikide lähenemist ning muuta meie stabiilsusmehhanism vastupanuvõimelisemaks, täielikult äh, viia sotsiaalsete õiguste sammas Euroopa poolaasta protsessi ning suurendada meie investeeringuvõimekust, sest meil on vaja rohkem investeeringuid, avaliku ja erasektori omi. et niisugused on asjad, mida tuleb arvestada meie fiskaalregulatsiooni muutmisel, mis peaks olema rohkem tsüklivastane, mitte, mitte tsükli järel käima. aga me peame paralleelselt rakendama eri asju, kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist vahel oli meil vale majanduspoliitika, kärpepoliitika, aga ma kardan, et me ei saa defineerida kärpepoliitikat nii, nagu me oleme seda teinud viimastel aastatel kui meie poliitika on olnud ekspansionistlik et äh, me saame, äh, me, me ei saa ainult äh, siseriiklikul tasandil reageerida niisugustele majandustsüklitele, me saame seda tõhusamalt teha Euroopa tasandil, aga selleks on meil vaja vastavat raha, rahastamisvahendit, sest äh, muidu tekib niisugune nullsummamäng, et kas me võtame ühest poliitikavaldkonnast ja anname teise, siis kokku on ikkagi raha täpselt sama, nii et seetõttu parlamendi ambitsioon üks koma kolm protsenti ongi vajalik ning äh, seda jagab ka komisjon kes, eh, nii et eh, omavahendite arutelu, mida on pidanud parlament ja nõukogu, muuhulgas ka sissetulekud eh, kätte saadud maksurahadest on väga olulised, nii et me oleme praegu osa teed maha käinud, oleme ja me ei saa eitada, et me oleme väga olulisi tulemusi saavutanud, muuhulgas tänu meie Euroopa Keskpanga suurele võimekusele, Euroopa Keskpank on väga oluline institutsioon. teisalt on muidugi ära, vaja on väga palju veel ära teha. meil on oma arvamuste erisused, aga kui me teeme koostööd konstruktiivselt ja ambitsioonikad, ambitsioonikalt, siis ja seda Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid saavad teha, siis on meil võimalik seda arutelu pidada märksa konstruktiivsemalt. aitäh! Uh, lugupeetud president, head kolleegid, härra juhataja, Rumeenia delegatsiooni nimel tahaksin teid tänada. me oleme nii tänulikud, et jagate meiega oma mõtteid ja ettepanekuid selle teema kohta, mis on praegu meie ees mis on keeruline, aga kuna tegemist on euro aastapäevaga, kakskümmend aastat äh, mööda seda pikka teed, siis ma arvan, et me võime uhkust tunda ja tänulikud olla meie eelkäijatele, aga me peame andma oma parima, et järgmistele põlvkondadele ettevalmistusi teha. tervitame teid Bukarestis, loodetavasti saame seal selle tööga jätkata, aitäh! suur tänu.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

вона бесіда, розумієш? Зато се ženske, слушайте, зато се ženske šminkaju, moški to lažu. Так я на вас. No, pa je rekla, da se šminka. Ja, jaz sem zdaj šminka. <laughs> Evo, zdaj se ona šminka, dobro.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 dobro, je zadeva... Zaradi, delajo zaradi samozavesti. Poznam pa eno, ki pa je, mislim, da je moja poznanka, tako poznam pa vem, da je šla izključno zaradi И ваш комисия купшта на представили што дојде за ваш комисија за што не е Pa vas prvi sam še razumel, recimo, da se povesim, pa se da pol nazaj gor. Ampak tisto, da bi šla pa zdaj, ne veš, tako narediti. No, sam je, sam je ubijstvo, dajmo, dajmo si priznat, ne, da je uh, u širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne. Velik. Ja, da pač nekateri popustijo potem, ne, razumeš. To je, tak je, ne, pač. Ma ne, saj ni bistveno.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 said that to the junker in general. Said that once more, the junker, that Leninovic, su mai ho sesso, sesso, sesso damme, rekao na, ne ulici, učinio je za plice kapane. Neće gološe Ne, ne, zato ker ima riko pre. Da tega tako. Ampak ni grozno na obrazu, ne vem, tega ne bo čakal, pokazal,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

Good morning, everybody! tere hommikust kõigile! härra Janko Rumeenia esindajate kodast, Euroopa Parlamendi esindajad, president äh, Matieri, suur rõõm on teid siin näha kaheksandal Euroopa parlamentaarsel nädalal, see on suurim parlamentidevaheline üritus tänavu sada kakskümmend kolm liiget kahekümne kolmest äh, liikmesriigist ja ka viiest kandidaatriigist ning lisaks ka Norra ja Šveitsi esindajad. üks minu prioriteetidest on tuua Euroopa Liidu poliitikad ja institutsioonid kodanikele lähemale. liikmesriikide parlamendid on siin oluliseks teguriks, me peame suurendama kodanike usaldust meie Euroopa Liitu ja institutsioonidesse, suur tänu. mikrofon. aitäh selle eest. meie ühine eesmärk peaks olema välja pakkuda uus nägemus Euroopa tuleviku osas. me peaksime välja pakkuma konkreetseid tegevusi, et ümber kujundada Euroopa Liit lähiaastatel mis oleks kõikide eurooplaste hüvanguks. selle saavutamiseks tahab Euroopa Parlament tugevdada parlamentidevahelist koostööd. nüüd lubage mul jätkata minu emakeeles, itaalia keeles. eile ja täna oleme käsitlenud Euroopa poolaasta olulisust, selle tõhusust, majanduspoliitika koordineerimine, stabiilsus, majanduslik juhtimine, kahe tuhande neljateistkümnenda ennustused, mis näitavad, et, üheksateistkümnenda aasta ennustused näitavad, et äh, majanduskasv on langemas, kuid äh, töökohti on juurde tulnud me peame vaatama, et me ei langeks uue majanduslanguse kätte, ka see sotsiaalne ebavõrdsus teeb mulle muret. mitmed piirkonnad on maha jäänud, tööpuudus kasvab, see on rohkem kui kümme protsenti mõningates piirkondades. noorte tööpuudus on jätkuvalt Kreekas nelikümmend kaks protsenti, Hispaanias kolmkümmend neli protsenti, kolmkümmend kaks protsenti Itaalias. kui me vaatame Euroopa Liitu, siis kümme protsenti noortest ei õpi ega tööta, sada kakskümmend miljonit inimest, iga neljas on siis mm, seisab silmitsi vaesuse või sotsiaalse tõrjutusega oluline on konkurentsivõimet suurendada, aga samal ajal on see viinud ka maksuküsimustes, keskkonnastandardites ja tööhõive puhul miinimumtulemusteni. Äh, nõrgemad sektorid ühiskonnas võivad sattuda tõrjutuks, ainukene võimalus on välja tulla tõhusamate demokraatlikemate lahendustega, mida saab pakkuda ainult Euroopa Liit. me tahame avaldada tegelikku mõju globaalsel tasandil ning astuda vastu sellistele hiiglastele nagu Ameerika Ühendriigid, Hiina või Venemaa. oluline on, et kõik eurooplased saaksid neid vilju nautida, see on meie Euroopa mudel. me ei tohi kedagi maha jätta. kui me tahame luudele liha panna, siis inimväärikus on see põhiline väärtus, millest peame lähtuma. selleks, et suurendada kasvu, on meil vaja Euroopa Liidu tööstuspoliitikat, investeeringuid, teadus- ja arendustegevust, õiglasemat kaubandust, taristuprojekte ning seetõttu parlament toetab konkreetseid meetmeid ettevõtetele ja töötajatele järgmise MFF-i raames. sada kakskümmend miljardit on kasvanud Euroopa Sotsiaalfond selleks, et soodustada noorte tööhõivele suunatud programme ja üleminekut haridusest tööturule. soovime ka suurendada InvestEU rahastust, mis puudutab oskuste arendamist, digimajanduse investeeringud samamoodi on väga tähtsad, selleks on ette nähtud viis koma viis miljardit. samamoodi maaelu arengu toetamine, regionaalfond, aga sellest kõigest ei piisa, uued tehnoloogiad peavad tagama, et reeglid, mis kaitsevad inimesi ja ettevõtteid, tooteid ähm, oleksid läbipaistvad, peaks, peaksid silmas ka tarbijate huvesid, andmekaitsereegleid ning seetõttu on mul väga hea meel, et autorikaitse direktiiv võimaldab meil kaitsta ka loovsektorit ja loovtöötajaid, tagamaks seda, et meie ajakirjanikud, kirjanikud, näitlejad ja muusikud on piisavalt äh, hüvitist saanud. meil on vaja, et Eh, teadus- ja arendustegevus on piisavalt rahastatud, et me oleksime konkurentsivõimelised maailmas. seetõttu oleme soovinud Horisont Euroopa viiekümneprotsendilist suurendamist, see on nüüd sada kakskümmend miljardit võrreldes praeguse kaheksakümne miljardiga, mis on suunatud siis Horisont eh, programmi. VKE-d on väga olulised Euroopa Liidu majanduses ja seetõttu oleme soovinud VKE-dele ette näha eraldi toetused, see puudutab Digitaal-Euroopa programmi, samamoodi ka kaitse- ja kosmoseprogrammid. meil on vaja ühisturgu silmas pidada, see puudutab teenuseid, digimajandust, energiaturgu ühisturu lõpuleviimine tähendab, et me loome töökohti, julgustame nii tarbijaid kui VKE-sid ning ka tõstame mahajäänud piirkondade elatustaset. parlament eelmisel nädalal kiitis heaks äh, dokumendi, mis aitab seda saavutada. meil on vaja ka maksude harmoneerimist, me ei saa leppida sellega, et meil on maksuparadiisid või maksumäärad, mis on põhimõtteliselt null. aga selleks meil on vaja ka kapitaliturgude liitmist, poliitilist liitu, rahandusliitu, me ei saa jagada ühtset valuutat ilma, et meil ei oleks ka sotsiaalset lähenemist. tervitan stabiilsusmehhanismi ning rahaliidu ettepanekuid, mis aitab reforme lõpule viia, et me saaksime kriisiolukorras vastavalt reageerida. me tahame tagada läbipaistvamat ja demokraatlikumat juhtimist, ma usun, et nii Euroopa Parlament kui rahvusparlamendid peavad olema rohkem kaasatud äh, otsuste langetamisse, me peame ka rohkem koostööd tegema omavahel ja see on ka parlamendi nädala eesmärk. et meil saaksime pakkuda kodanikele käegakatsutavaid tulemusi, alustades noorte tööpuuduse vastasest võitlusest. meil on vaja ka rohkem kaitsemeetmeid ja võidelda ka kliimamuutustega. parlament Euroopa juhtide kaasatulek selle üleskutsega eeldab läbipaistvat arutelu. see arutelu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide aktiivsel osalusel aitab tugevdada Euroopa Liidu demokraatlikku protsessi. Euroopa Parlament on valitud otsestel valimistel Euroopa kodanike poolt ning see on parim viis, kuidas tagada Euroopa Liidu legitiimsus. viimase kümne aasta jooksul need erakonnad, kes on Euroopa integratsiooniprotsessi vastu, on saanud, nende häälte arv on kahekordistunud ja kodanikud ei usalda enam Euroopa Liitu nendes piirkondades, kus tööpuudus on kõige kõrgem, nii et kus tööpuudus on kõige suurem, seal kõige rohkem hääletatakse Euroopa Liidu vastu. me peame tugevdama koostööd, seda eriti majanduspoliitika valdkonnas, peame soodustama ka parimate praktikate vahetamist. ma olen täiesti veendunud, et käesoleval parlamentidevahelisel nädalal panustame me majandusjuhtimise demokraatliku legitiimsusesse ja sellepärast äh, tänan teid, et te olete siia kohale tulnud äh, ja head jätku kõigile!